kolmandal äh, mail kontrollis Liive Viiringi mandaati ja neljandast maist on see kuulutatud äh, kehtivaks. kas kellelgi on selle vastu pretensioone? ei ole, siis on mandaadi